välja ka vajalikud muudatusettepanekud intellektuaalomandi õiguste kohta. aitäh! suur tänu, härra volinik! Teie vastusega oldi rahul, suur tänu, proua Kallo! homme hääletamine kell kaksteist. järgneb päevakorrapunkt härra Ferreira raport loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamine. ühenduse lähenemisviis. annan raportöörile aega neli minutit tutvustamiseks, palun, härra Ferreira. suur tänu, härra president, volinik, daamid ja härrad viimase aasta jooksul oleme mitmel puhul ajakirjandusest lugenud kuumalaine tuuleparkide põudade, üleujutuste ja muude loodusnähtuste kohta, mis on mõjutanud riikide majandusi ja inimesi. viimase seitsme aasta jooksul on meil olnud Euroopa Solidaarsusfond ja komisjon on saanud kuuskümmend kaks taotlust kahekümne ühelt riigilt ja kolmandik nendest äh, langeb suurõnnetuste kategooriasse mõned õnnetustega seoses ei ole küll taotlus esitatud, kuigi mõju majandusele ja inimestele oli äärmiselt suur ja paljudel juhtudel ka pikaajaline. katastroofid on alati ebaõiglased ja tihti tabavad need kõige haavatavamaid äh, liikmesriike ja ühiskonnaliikmeid tarvis on leida võimalused ühtlustamaks liikmesriikide vahelist reageerimissuutlikkust katastroofidele. loodusõnnetused on tekitatud looduse poolt, aga katastroofid on tihti tingitud äh, ebaadekvaatsest äh, poliitikast, keskkonnapoliitikast, põllumajanduspoliitikast ja nii edasi. Euroopa Liidu poliitikate puhul on tarvis ka kollektiivset äh, lähenemist, näiteks puhkudel, kus paljudest äh, regioonidest inimesed massiliselt lahkuvad. tarvis on tagada tasakaalustatud ruumiplaneerimist ja ruumikasutust Euroopa Liidus ja see aitab vältida ka katastroofe on olemas äh, terve rida soovitusi, äh, terve rida parlamendiliikmeid ja komisjonide liikmeid on teinud omapoolseid ettepanekuid mulle. Mm, tahaksin tänada kõiki, kes omapoolse panuse andsid selle raporti valmimisse. soovitused, mis äh, raportis sisalduvad, näiteks on tarvis katastroofide vältimise ja ennetamise fondi, on tarvis ühtset koordineerimist Euroopa Liidus, tarvis on eeskätt koordineerida katastroofide ennetamise meetmeid ja vähendada äh, haavatavates piirkondades katastroofide esinemise riski. tarvis on tugevamaid seoseid erinevate Euroopa Liidu varajaste hoiatuse süsteemide vahel liikmesriikides. tarvis on luua Euroopa põuavaatlussüsteem ja tarvis on ka metsatulekahjude ennetamise ametit. ennetus peab käima, peab olema osa meie mentaliteedist. nii et meie lähenemine katastroofide juhtumise korral oleks paindlikum on palju resolutsioone tehtud sel teemal ka varem, mõned nendest, äh, mis on praeguses raportis, on sisaldunud ka varasemates, aga see näitab veel kord nende rakendamise vajalikkust. kahjuks aastate jooksul ei ole tehtud peaaegu midagi tehtud ettepanekute rakendamisel ja ma arvan, et komisjonil on samuti oma vastutus selles tegevusetuses. Teil on olemas äh, parlamendi toetus ettepanekute tegemisel tulevad need hääletusele parlamendis ja ma arvan, et te võite loota meie toetusele. aitäh, mul on viis sõnasoovijat. Ranneves, Luhan, Kelly, Mikolasic ja härra Jaar. proua Petran Neves kõigepealt. kõnelejal kahjuks ei ole mikrofoni. no no, no no sorry, start again. jah, palun arutage uuesti. kõigepealt proua Patran Eves siiski. aitäh. aitäh, härra president, härra volinik. see raport toob välja, kuivõrd oluline on äh, looduskatastroofide probleem, neid on üha rohkem ja me teame, et äh, need äh, tihtipeale tulenevad inimtegevusest, need muutuvad üha kulukamaks ja nende mõju inimestele, regioonidele ja riikidele on üha suurem. see raport keskendub ennetamisele. mina olin põllumajanduskomisjoni arvamuse autor ja tahaksin õnnitleda Jean Ferrer, Ferreirot selle eest, kui hästi on ta teinud koostööd teiste selle parlamendi osadega selle raporti koostamisel. põllumajanduskomisjonis oli meie peamine mure, milline on äh, üleujutuste, põudade ja kuumalainete mõju põllumajandusele. Portugal kannatas see aasta jällegi nende fenomenide käes ja loomulikult olid ka üleujutused Madeiras, mille kulud ulatusid miljonitesse eurodesse, äh, sel suvel olid Madeiras ka metsatulekahjud ning muudes Portugali osades samuti rahalised tagajärjed olid tohutud, seetõttu peaksime me rakendama selle raporti poolt välja toodud ennetavaid ettepanekuid. meil on vaja ka Euroopa koordineerimissüsteemi, Euroopa solidaarsust, Euroopa fondi. nüüd annan sõna härra Luhanile üheks minutiks Euroopa on äh, kogenud äh, märkimisväärselt suuremat hulka looduskatastroofi hiljuti, üleujutused, metsatulekahjud, ka see suvi ei olnud erandiks, on äh, inimelusid läinud kaotsid paljudes kohtades ja kulud on olnud väga suured, on, kannatada on saanud maa, puud, looduspärand, kultuuripärand ja seda päris hul-, suures hulgas riikides, seetõttu on äärmiselt oluline, et äh, meil oleks mingisugune katastroofi ennetussüsteem ja et see oleks meie poliitikate lahutamatu osa, sest äh, erinevate regioonide vahel on suured erinevused, samas peame me kaitsma mitmekesisust, me peame kindlustama, et äh, kõikides liikmesriikides tegeletaks korralikult ennetamisega, mõned liikmesriigid ei ole selleks hetkel või-, piisavalt võimelised, seetõttu pead, peame toetama neid, kes äh, nii hästi ei saa hakkama katastroofi ennetusmeetmete rakendamisega. härra Kelly, palun. on äh, öeldud, et äh, viimastel aastatel on võrdeliselt kasvanud nii looduslikud kui inimeste poolt põhjustatud katastroofid minu riigis oli eelmise aasta kõige rohkem üleujutusi ja tahaksin tänada volinik Barnieri ja komisjoni selle paindlikkuse eest, kui, kuidas on meile rahad kättesaadavaks ja kolmteist miljonit. kahjuks Iiri ametivõimud ei ole näidanud samasugust paindlikkust, sest üldiselt on nõusolek, et Äh, kiiresti tuleb rakendada meetmeid selleks, et kui uuesti samasugused asjad aset leiaksid, ei ole katastroof nii suur, samas ei ole sellega siiski hakkama saadud, see näitab äh, äh, kuidas komisjon peaks kasutama oma võimu, mõjuvõimu selleks, et kindlustada, et meetmeid võetakse, et selliseid katastroofe tulevikus leevendada ja ennetada. sõnum on, et ei tohiks hüljata Bandonit siiski. järgmiseks härra Mikolašič härra president, härra volinik, viimase aasta jooksul kannatasid mitmed liikmesriigid väga looduskatastroofide käes, sest need ei olnud mitte ainult rahaliselt kulukad, seda kulu sai mõõta ka inimeludes. kuna need looduskatastroofid on suuremad kui see, millega üks riik hakkama saab, toetan ma Solidaarsusfondi mõtet. peaksime suurendama läbipaistvust, äh, suurendama äh, mobiilsust ja paindlikkust äh, selles osas, kuidas sellest solidaarsusfondist raha saab. regionaalaspekt peaks olema väga tugev, ei tohiks välja jätta regioone, mis kõige rohkem sellist abi vajavad, sest loodusjõud ei austa piire regioonide ja riikide vahel. meil on vaja koostööd ja kogemuste vahetamist, peamiselt just piiriülestes piirkondades. härra Jaar, palun tänan, härra president. ma sooviksin äh, tähelepanu juhtida sellele, et äh, täiendan nüüd äh, eelkõnelejat. meil on vaja finantseeldusi, et kahjusid kõrvaldada ja ennetada Sakseni liidumaal minu kodupiirkonnas on ka olnud äh, probleeme üleujutustega ja meie kogemused näitavad, et äh, meil tuleb parandada koostööd liikmesriikide vahel. omavahel tuleb äh, ennetusmeetmed kooskõlastada, sest ei ole ju kasu sellest, kui alamjooksul tehakse üht, ülemjooksul tehakse teist. oluline on, et omavaheline suhtlemine toimiks tähelepanu tuleb pöörata riikideülesele koostööle, sellepärast et looduskatastroofid äh, toimuvad piiriüleselt ja piiriüleselt tuleb neile ka tõhusalt vastu astuda. tänan. lõpetuseks äh, proua Papadopoulou, palun. Σε όσα έχουν λεχθεί θα προσθέσω αυτά που έχουμε γράψει στη γνωμάτευση. Aitäh, härra president, tahaksin lihtsalt ühe punkti lisada sellele, mis siin juba öeldud on võtan sõna kodanike vabaduse komisjoni raportöörina. meie arvamus eh, juhib tähelepanu sellele, et lisaks sellele, mida on öeldud eh, Solidaarsusfondi varase hoiatuse koostöö kohta, eh, omistame meie suurt olulisust ka asjaolule, et tuleb respekteerida mittediskrimineerimise põhimõtet abi jaotamisel räägin siin abist, mida antakse kannatanud piirkondadele, see peaks olema vastavalt vajadusele, ei tohiks diskrimineerida äh, rassi, äh, usundi, värvi ja nii edasi põhjal. mis iganes on äh, kannatada saanud inimeste päritolu need asjad ei tohiks olla olulised, kui inimesed on katastroofide käes kannatanud ja meie arvates sellistel erakorralistel äh, olukordadel tuleb samuti tagada inim- äh,, õiguste kaitse. täname teid ka kreeka sõna katastroofiks. härra volinik, teil on nüüd sõna. aitäh, härra president ja suur tänu ka härra Ferreirale Äh, minu kolleegi poolt, kes äh, täna siia tulla ei saanud. ja see suurepärane raport on väga asja, ajakohane ja nagu just äh, härra Mikolašič ütles, oleme näinud katastroofe katastroofi järel, näiteks just Pakistanis, Haitil, aga ka siin Euroopas Euroopa territooriumil, Kesk-Euroopas ja nagu eh, just öeldi, Madeira saarel Portugalis, härra Jaar rääkis eh, Saksimaa ülevõtustest, aga ei tohi unustada ka aasta kaks tuhat kaks, eh, kui ma olin komi-, volinik, kes vastutas regionaalpoliitika eest, siis ma just hakkasin tegutsema selle nimel, et solidaarsusfond saaks äh, paika ja seda on hästi hiljem ka kasutatud. Äh, meil ei, me ei tohiks olla lühikese mäluga, me peame jätkuvalt parandama menetlusi, tugevdada oma võimekust katastroofidele reageerida, äh, viia sisse ennetuspoliitika, sest ennetamine on alati parem kui parandamine. et vähendada nende katastroofide suuri tagajärgi meil on äh, lähenemine, mis peaks äh, katma ennetamise, ettevalmistamise ja reageerimise ära. Pereira, te ütlesite, kuivõrd oluline on ühenduse vahendite kasutamine selleks, et liikmesriikide võimekust suurendada. härra Luhan tõstatas regionaalfondide küsimuse, mis samuti saavad äh, toetada neid ennetusmeetmeid ja siis on meil ka olemas solidaarsusfond. härra Kelly meenutas meile, kuivõrd oluline see on ja Papanopoulos on öelda, et seda siiski äh, rakendatakse kohaselt. Äh, alati peab üle vaadata muidugi reeglid rahade saamiseks, aga Solidaarsusfond siiski toetab kiireloomulist tegutsemist äh, selleks, et katastroofi tagajärgi parandada nii et komisjon tegeleb kõigi nende instrumentidega, meil on, me töötame ennetamis, ennetavate meetodite kataloogi kallal, eh, mida liikmesriigid saaksid ära kasutama, see tuleks ühenduse rahadest ja saaks eh, parandada ka seda, kuidas neid eh, rahasid kasutatakse. nagu soovis proua Patron Neves. ja tegeleme ka sellega, et paremini toime tulla nende kuludega. me peame välja arendama metodoloogia, riskid kaardistama, peame üritama, üritame paika panna suuniseid, äh, ära kasutades olemasolevaid riiklikke suuniseid, kasutades ära nende parimaid praktikaid, selleks, et äh, saavutada ühtsed võtmemeetmed Euroopas ja siis, äh, mis puudutab konkreetseid meetmeid, näiteks metsatulekahjud, mis Portugalis on viimastel aastatel suurenenud, kliimakatastroofid aasta kaks tuhat kaksteist lõpuks julgustame liikmesriigid võtma vastu meetmed, mis põhinevad headel praktikatel. see aastal võtame vastu rohelise raamatu metsade kaitse osas ja vaatluskeskus, mis äh, analüüsib äh, Euroopat mõjutavat põuda. peame parandama oma ka teadmisi katastroofide ja nende mõjude kohta ja siis me saame seda küsimust edasi arutada tulevikus. nagu te teate, äh, siis on komisjoni president palunud mul töötada Euroopa tsiviilkaitseüksuse mõtte kallal, et analüüsida tsunamide ja teiste katastroofide tagajärgi. Eh, volinik eh, proua Georgievi juhtimisel eh, toob välja meetmed, et parandada Euroopa reageerimisvõimet katastroofidele ja jätkama tööd ettepanekute kallal tugevdada ennetamist, seetõttu komisjon, see, mida komisjon teeb ja mida ta liikmesriikidele ette paneb, vastab nendele murepunktidele, mida teie tõstatasite oma raportis. suur aitäh, härra volinik! sellega on see arutelu lõppenud, täname härra Ferreirat raporti eest, hääletamine toimub homme lõunal. nüüd jätkame viimase päevakorrapunktiga, mis on proua Teokaruse raport vaesuse vähendamine ja töökohtade loomine arengumaades. esimeseks annan sõna raportöörile neljaks minutiks.